tuleme hääletuse juurde ja see toimub kahes osas. kõigepealt äh, esimene neist siis toimub kuni piduliku istungini ja siis äh, teine osa jät-, pärast seda. kõigepealt siis ühtekuuluvuspoliitika, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud oma Lucia raport äärepoolsemate piirkondade potentsiaali optimeerimine, nimeline hääletus, hääletus on avatud. Is... hääletus on lõppenud. vastu võetud. raport, palun, kas Äh, raport, Taire raport. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, Debakeri raport ja sõna on raportööril. härra Debaker, palun. Uh, aitäh, juhataja Alde Äh, fraktsiooni nimel palun edasi lükata hääletuse vastavalt äh, äh, kodukord, kodukorra artiklile sada seitsekümmend seitse. aitäh. kes on ettepaneku poolt? mitte keegi. kas keegi on vastu? ei. siis lähme hääletuse juurde. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, ettepanek on vastu võetud, siis jääb hääletus ära. nüüd äh, Salafranca äh, raport, kes on ettepaneku poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. edasi Weberi raport, poliitiline dialoog ja koostööleping Euroopa Liidu ning Costa Rica vahel, kes on selle poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. Pervanš Pereši raport, nimeline hääletus ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud raport on vastu võetud. ühise käibemaksusüsteemi raport, Strejček, nimeline hääletus, hääletus on alanud. siis geschloss. hääletus on lõppenud. vastu võetud proua Hübneri raport nimeline hääletus, kes on poolt? vabandust, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine proua Hübneri raport. kohaldamine Majoti suhtes. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud proua Anna Komeši raport. hääletus ei ole nimeline, kes on poolt? palun näidake käega, kes on vastu, kes on erapooletu. raport on vastu võetud. teine proua Anna Komeši raport, kes on poolt, palun tõstke käsi, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. veel üks proua Komeši raport, kes on poolt. palun tõstke käsi, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. proua Renate Sommeri raport. Euroopa Liidu ja Türgi vaheline leping, kes on poolt? palun tõstke käsi, kes on vastu? kes on erapooletu, vastu võetud. palun äh,, sõnavõtusoov. härra Kalegin. The next vote on extension of one four seven. Äh, sada nelikümmend seitse äh, ma palun saadikutel hääletada selle poolt, sest tegemist ei ole rünnakuga ara-. tegemist on äh, rünnakuga meie vastu. see äh, ei olnud põhjendatud. palun, proua Tomašik. suur tänu lugupeetud juhataja, tahaksin artiklist sada nelikümmend kuus lõigetest üks ja kaks kodukorras lähtuda ning olen selgelt vastu selle artikli sada nelikümmend seitse laiendamisele. lõikes F räägitakse täiendavast viivitusest horvaatia keele täiemääralisel kasutamisel äh, selle selles kojas, ehk siis meie keel on ametlik keel, aga seda kasu-, koheldakse kui teisejärgulist keelt, see ei ole vastuvõetav minule, usun, et nüüd, kus on möödunud juba aasta Horvaatia liitumisest, äh, siis kui järgmine parlamendi koosseis tööle asub, et selle, sellest aastast peaks piisama, see, et ta ei kaota täielik keele kasutamine ma tahan teile öelda, et oleme selle kõige üle arutanud juhatuses, see mure ei ole põhjendatud, nii et alustame nimelise hääletusega, palun. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Kasiini raport muudatusettepanek kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üks sellega langeb ära ja jõuame muudatusettepaneku neli juurde, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek kaks langeb ära ja sellega jõuame kogu raporti hääletuse juurde, nimeline hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. Kadraoui raport, ühtne Euroopa raudteepiirkond kuuskümmend kaheksa ettepanekut komisjonilt ja nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend neli jällegi kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, teine osa poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepanek seitsekümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks ja viiskümmend üheksa on äh, identsed, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend kolm kuni üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. Seit-, viiskümmend seitse langes ära, see oli täiesti selge. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine muudatusettepanek langeb ära. sada kakskümmend kolm CB, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada üks ja sada kakskümmend viis on ühesugused, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vabandust, vastu võetud. kontrollime, hea küll hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ma palun, et te tõstaksite oma käed kõrgemale. käed olid väga erinevale kõrgusele tõstetud. nüüd eh, muudatusettepanek sada kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa komisjoni muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu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 kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks kom-, komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus komisjoni muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. sada üheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud hääletuskomisjoni ettepaneku üle nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, palju õnne raportööril, raportöörile. ja istung katkestatakse kuni kella poole üheni Tšehhi Vabariigi presidendi sõnavõtuni